Kolleginnen und Kollegen, darf Sie lugupeetud kolleegid. tervitan teid nüüd ähm, meie pärastlõunasel koosolekul, jätkame päevakorraga ja mul on väga hea meel, et komisjoni asepresident ja Euroopa Liidu kõrge esindaja on täna meiega ja et meil on võimalik temaga kõnelda me peaksime minu arvates täna keskenduma küsimustele, mis on seotud eilse välisministrite nõukoguga, nagu näiteks Ukraina ja Süüria. et me ei peaks äh, siin killustama oma tähelepanu ja äh, kogu maailmaga tegelema, vaid ma arvan, et me peaksime keskenduma praegustele aktuaalsetele küsimustele ja Doris äh, kindlasti räägib Bosnia-Hertsegoviina praegusest olukorrast. ma palun, et äh, kolleegid peaksid kinni nendest äh, nõuannetest selleks, et meie arutelu oleks sidus. palun, teil on sõna, proua Ashton. Uh, uh, aitäh härra esimees, mul on väga hea meel olla taas siin Ahveti komisjon. mulle tundub, et oleks väga hea, kui ma saaksin teile anda ülevaate eilsest välisministrite nõukogust, kus me katsime väga palju erinevaid teemasid. mul on alati hea meel, kui ma saan üldsõnaliselt ka väljenduda, kuid aga mul oleks hea meel, kui te saaksite osutada nendele teemadele, mis äh, teid rohkem huvitavad, nii et ma saaksin teilt äh, eile ka põhjalikult äh, vastata. Bosnia ja Hertsegoviina siis on kõigepealt äh, esimene äh, teema, mida ma tõstatasin ka välisministrite nõukogus äh, väga paljusid on rabanud mitmed asjaolud, näiteks see, et need meeleavaldused olid vägivaldsed, selle põhjuseks olid mitmed sotsiaalsed Ähm, puudujäägid, ähm, väga paljud noored inimesed on töötud, töötuse määr on nelikümmend kaheksa protsenti, aga me ei saa kunagi toetada seda, et ähm, need meeleavaldused oleksid vägivaldsed, kuid muutused ja reformid peavad aset leidma ning väga paljud inimesed äh, tahaksid, et riik edasi liiguks kui te vaatate seda konkreetset piirkonda, siis te näete, kui palju on saavutatud äh, seal piirkonnas. üritatakse liikuda Euroopa Liidu poole ning üritatakse ka vastata inimeste vajadustele, majanduslikele ja poliitilistele, kuid Bosnia-Hertsegoviina on jäänud toppama. väga palju on tehtud edusamme ning ma tänan öö, äh, oma abilisi, kes on väga palju ära teinud, aga rohkem on vaja teha. praegu on käimas Euroopa Liidus ja liikmesriikides väga palju erinevaid arutelusid välisteenistuses, samuti ka komisjonis, me vaatame, mida saaks ette võtta, et rohkemat teha. meil on kohapeal ka väga tugev esindatus, on piirkondlikud juhtidega, on äh, kohtutud, aga rohkem tuleb ära teha. me rääkisime rääkisin oma sissejuhatuses ka Venemaa tippkohtumisest ja andsin lühikese ülevaate sellest. E, tippkohtumine ei olnud nagu tavaliselt, meil oli president Putiniga väga otsekohene arutelu, eriti just naabruspoliitika osas. me käsitlesime väga avatult erinevaid teemasid ja vaatasime, millised on kahepoolsed läbirääkimised e, presidentide vahel istuti kokku ja räägiti väga avatult äh, erinevatest teemadest. saatsime enda poolt äh, väga tugeva sõnumi selle kohta, mis meile muret valmistab ning samuti president Putin äh, käsitles mõningaid teda huvitavaid teemasid seega tuleks tehnilisel tasandil pidada läbirääkimisi, eh, selgitamaks üksikasjalikumalt, eh, mida need kokkulepped puudutasid, eriti just Ukraina, eh, Gruusia ja Moldova vabakaubanduslepingut, kuidas see saaks ka Venemaa majandusele tõuget anda ning kuidas vältida seda, et väärinformatsioon leviks te näete, et tulevikus on toimumas ka uued läbirääkimised, uued kokkulepped. me tahaksime tagada seda, et meil oleksid väga tugevad kahepoolsed suhted, aga need suhted peaksid põhinema vastastikusel austusel ja ka Euroopa Liidu seisukohta tuleks, tuleks tunnistada eriti just meie naabruses olevate suveräänsete riikide äh, osas. meil oli nõukogus äh, väga pikk arutelu idanaaber, äh, idanaaberluspoliitika äh, kohta, me vaatasime seda, mis on toimunud Ukrainas, me olime mõlemad Ukrainas ja esindasime ka, siis ka parlament oli esindatud, Kristjan Füüle läheb samuti Ukrainasse ning võttes arvesse Vilniuse järgset tööd, tahaksin toetada Gruusiat ja Moldovat, sest me tahame minna edasi lepingute sõlmimise suunas ja teha seda juba enne komisjoni ametiaja lõppu. me e, võtsime vil-, õppust mõningatest aspektidest Vilniuse tippkohtumisel, meil on vaja e, väga kõrgel tasandil e, kokkulepet Riia tippkohtumisel ja ka pärast seda. me palusime, et ministrid oleksid valmis äh, kõrgetasemelisteks äh, visiitideks nii äh, individuaalselt kui ka erinevate meeskondadega Euroopa Liidu raames ja seda on vaja edasi viia. me peame oma pingutusi laiendama ning kaasama erinevaid ühiskonnarühmi ning äh, minu arvates Moldova koha pealt on väga ol-, oluline ka kodanikuühiskonna kaasamine. ja ma loodan, et äh, parlamendiliikmed toetavad meid, nagu te olete teinud seda juba eelnevalt sest me tahaksime jõuda mitte ainult riikide parlamentideni, vaid ka kodanikuühiskondadeni. me tahaksime nendega dialoogi pidada, et nad nõu-, mõistaksid, kui olulised on sellised kokkulepped ja kui kasulik on see ühiskonnale tervikuna ja nende majandustegevusele. me peame Äh, neid äh, sõnumeid edastama äh, delegatsioonidele, et need jõuaksid edasi laiemalt kõlapinda saama ja me peame samal ajal oma dialoogi Venemaaga ka intensiivistama. Ukraina visiidist oli juttu mis leidis aset viimase kümne päeva jooksul. ütlesin pressikonverentsil, et mind šokeeris väga, milline suur vahe oli minu esimesel külastusel novembris ja sellel, mis nüüd toimus. eelmisel nädalal oli olukord küll natukene rahulikum, aga ma tean, et te olete kõiki jälginud seda, mis on toimunud Ukrainas, kui vägivaldne on see meeleavaldus olnud ja te olete näinud, et on olnud ka inimohvreid Äh, sellest on väga palju tunnistusi nii äh, piltidena, fotodena ja, ja ka muul moel. vägivallaga ei ole mitte midagi tehtud, ei ole mingeid sõltumatuid uurimusi läbi viidud, aga meie eeldaksime sellist ühelt demokraatlikult kahekümne esimese sajandi äh, riigilt, kurjategijad peavad õigused sattuma, tulema ning inimesed peavad tundma, et valitsus tegutseb nende nimel, valitsus peab edastama selge sõnumi ja tuleb leida moodused, kuidas pingeid leevendada ning kõik liikmesriigid, Euroopa Parlament, Komisjon, meil kõigil on olemas eksperdid, kes võivad aidata ja seda abi, mida meil ei ole, me võime otsida. nii et Euroopa Liit eh, koos eh, Euroopa Nõukogu ja teistega saavad oma abi eh, osutada ja me peame oma abi neile edastama. Teie esimees olite parlamendis rääkinud, olete rääkinud reformidest mitte ainult kahe tuhande neljanda aasta põhiseadusest, aga ka sellele järgnevatest aspektidest. et see annab prokuratuurile väga suured pädevused parlament saab lühikese aja sees väga palju ära teha, aga samuti peaks tegema pikaajalises perspektiivis. praegusel hetkel on väga palju, eriti just Maidanil, palju pingeid ja neid tuleb lahendada, aga peab lahendama ka pikaajalises perspektiivis ähm, probleeme selleks, et vältida äh, selliste pingete taastekkimist amnestiaseadus, selle jaoks oli neli võimalust, parlament valis selle, mida ta valis, te teate, et tähtajad olid paika pandud ja me oleme jälginud nende tähtaegade täitmist väga hoolikalt. vabad ja see sõltumatud valimised peavad selle protsessi lõpus toimuma. nagu te teate, olen ma rääkinud ka majandusteemadest, kui ma käisin seal novembris, siis ma kohtusin presidendiga neli ja pool tundi, et vaadata läbi erinevad aspektid majanduslike probleemide puhul ja kõikide nende arutelude käigus, mis mul oli finantsinstitutsioonidega, liikmesriikidega, pankadega, oli üsna selge see, et me saame, meil on võimekust, kuidas aidata. me, kuna äh, Äh, järgnevatel nädalatel ja kuudel on riigi ees väga palju väljakutseid. Nad on võtnud vastu reformid, majanduslikud reformid, mis peaksid viima riigi edulooni, kas on siis tegemist konkurentsiga seotud küsimustega või siis eelarvedefitsiidiga, lühiajalisemate probleemidega. neljapäeval on mul kohtumine Christine äh, Lagardiga ja seal me arutame neid äh, Ukrainaga seotud teemasid. Moldova ja Gruusia olid samuti olulised teemad. kui vaatame seda tööd, mis äh, meie ees on, mida on vaja teha selleks, et jõuda allakirjusta-, kirjutamiseni, aga ka nemad peavad andma omalt poolt panuse, et Äh, põhjalik ja laiaulatuslik vabakaandusleping oleks alla kirjutatud. meil on vaja, et nende riikide kodanikud ja valitsused näeksid äh, lepingus võimalust, äh, me peame regulaarselt käima nendes riikides kohapeal. samuti soovisid ministrid arutada meie lõunanaabruspoliitikat, me arutasime erinevaid riike vaatasime, millised on piirkondlikud väljakutsed ning kindlasti ei olnud kellegi üllastuseks, et me e, uuris, arutasime Iraagis toimuvat ja välgivalda, mis on e, seal plahvatuslikult kahvatanud. ning rääkisin e, härra Brahimiga, kes käis Brüsselis. praegu on väga suuri murepunkte Iraaniga seoses. Lakhdar Brahimi jätkab tööd Süüria teemadel selleks, et viia arutelud edasi, et meil oleks dialoog juhtide, režiimi ja opositsiooni vahel. käisin Genf ühel ja lähen ka teisele ning äh, rahvusvaheline kogukond avaldab survet, et äh, kokkulepe sünniks, aga kindlasti kõik teavad, et äh, see saab olema väga keeruline. puudun mõistmisest, mida peaks tegema. me peame toetama Lakhdar Brahimit, kuna tema ees seisev ülesanne on väga raske. kohtusin Süüria naistega kes on pärit erinevatest eh, Süüria piirkondadest, kes on saa-, tulnud kokku selleks, et eh, töötada ise välja vastus eh, nende ees seisvatele probleemidele. kahju, et saalis rohkem naisi kohal ei olnud Genfi kahes. ei olnud rahvusvahelise kogukonna esindajaid ning delegatsioonide hulgas olid küll mõned, aga mitte palju ning loodetavasti naised, kes ähm, on äh, niimoodi oma jõud koondanud, saavad midagi muuta ja ma loodan, et me saame neid aidata, et nende roll tulevikus oleks äh, märgatavam. rääkisime liikmesriikidega, eriti just äh, Luksemburiga julgeolekunõukogu teemadel, kuidas äh, anda suuremat humanitaarabi, mida on aina rohkem äh, ju vaja Süürias. ning äh, New Yorgis üritatakse jõuda resolutsioonini, üritatakse leida praktilisi mooduseid, kuidas viia abi kohapeal inimesteni. Te kindlasti teate, et võtsime vastu otsuse tagamaks seda, et need fondid ja need Äh, rahastusvahendid, mis on külmutatud Euroopa Liidus, saaksid äh, aidata kaasa Süüria keemiarelvade hävitamiseni. rääkisime ka Liibanonist, kallid kolleegid, on vaja, et Liibanonis moodustataks lõpuks valitsus, seda ei ole seal väga kaua olnud järgnevatel päevadel ja nädalatel on suur lootus üleval, et nii see läheb ja toimuvad ka presidendivalimised kuid, kuid kakskümmend viis protsenti Liibanoni elanikkonnast koosneb praegu Süüria põgenikest ja praegune olukord on seal väga-väga habras ja peame toetama Liibanoni inimesi, sest nende ees ei seisa ainult nende endi väljakutsed, vaid nad peavad tegelema ka Süüria omadega. Egiptuse küsimus, uus põhiseadus, me märkasime, kui olukord, kui keeruline see olukord praegu on. väga palju on inimesi äh, arreteeritud, kes ei peaks tegelikult vanglasse üldse sattuma ähm, terrorismiakte toimub väga palju ja vägivallaakte, me mõistame need mõistagi hukka inimõiguste olukord tahaksin tänada Stavros Lambradinit tema tehtud töö eest, sest äh, Tuneesias on jõutud väga hea kokkuleppeni, tema on mänginud väga suurt rolli selle äh, selle saavutamiseks. Liibüa olukord, kus on samuti väga suur ebastabiilsus kõik need pingutused, mis on äh, seal tehtud, need reformid, äh, ei ole suutnud seda ebastabiilset olukorda lahendada ning lõpetuseks Jeemeni küsimus, kas meie järelduste vastuvõtmine, kus me tervitame äh, rahvusliku dialoogi konverentsi, kas niimoodi on võimalik äh, minna edasi äh, äh, tulemuseni, ehkki see tulemus on praegu veel üsna habras, vaadates ühiskondlikku ja majanduslikku ebakindlus. ning lõpuks Kesk-Aafrika Vabariik. Philippe Pontiers, kes on koordinaator, ta on käinud Bangue's selleks, et koha peal käivitada operatsioon Äh, ning nagu ma ütlesin, meil oli eile õhtul ka kandidaatriikidega õhtusöök. aitäh! aitäh, lugupeetud baroness Ashton. nüüd äh, on mul aga probleem. meil on kakskümmend viis sõnasoovijat ja tegelikult võiks kõrge esindaja nüüd üldse kõne, eh, koju minna, sellepärast et kui me kõigile sõna annaks, siis ei oleks eh, tal üldse aega eh, vastata. või siis olete te nõus sellega, et koordinaatorid saavad kaks minutit ja siis kui kõik kõneajast kinni peavad, siis vaatame, kuidas Äh, kui kaugele me jõuame teistega, et fraktsioonid võivad äh, ise vaadata, kes sõna võtta saab, aga me, me ei saa ju nii teha, et meil üldse aega ei jää vastusteks. ja loomulikult ei ole vaja äh, iga küsimust veel kord esitada, mida juba keegi on küsinud, siis läheks meil ka kiiremini. ma teen ettepaneku, et me alustaks esimese vooruga ja sõna saab härra Salafranco. aitäh tere tulemast, proua Ashton. tundsime teist juba puudust. kolm teemat, esmalt Ukraina. hoolimata teatavast äh, kriitikast, mida me kuulsime Kiievis külas käies, äh, jäi mulje, et teie külaskäik, volinik Füüle külaskäik ja parlamendi esindajate külaskäik äh, tähendasid dissidentide ja opositsiooni jaoks täiendavat garantiid pärast amnistia seaduse vastuvõtmist ja tingimuste loomist äh, loodi usaldust ja nüüd koostatakse ajakava uue valitsuse ametisse astumiseks, kes peab siis põhiseadusreformi läbi viima, millest te rääkisite parlamendi ja presidendi valimised peaks, äh, tuuakse ettepoole selleks, et äh, rahvas saaks oma sõna öelda. järgmine küsimus Ukraina kohta. kas te arvate, et Euroopa Liidu tegevus ei peaks mitte ainult äh, äh, seisnema lihtsustamises, vaid ka vahendamises, et äh, peetaks kinni lubadustest. Te ütlesite, et te lähete Washingtoni, kas kohtute proua Lagardiga ja härra Junckeriga, kas ähm, mida ja mis puudutab nüüd äh, Ameerika saadikut ja, ja Šveitsi, ähm, siin räägitakse juba äh, olemasolevate lepingute katkestamisest või siis äh, sellest, et et katkestatakse olemasolev, praegused läbirääkimised olemasolevate lepingute osas. ja küsimus Kuuba kohta mm, nõukogus lepiti kokku kolmanda põlvkonna lepingus, ähm, aga ma sain aru, et mingeid muutusi tegelikult ei tule. tere tulemast, äh, proua Ashton, olen teiega täiesti nõus naiste rolli osas, ma loodan, et Genf kolmandal konverentsil on ka siis tõesti naised läbirääkimiste laua taga kui me käisime Ukrainas, siis mind tõesti üllatas ka see, kui palju naisi oli Maidani väljakul kohal ja eriti need naised, kes tegelikult äh, palusid meilt äh, karistusi, et kasutataks praeguseid rahapesudirektiive, mis kehtivad Euroopa Liidus. see mõjutaks kohe kindlasti ka nende loodetavasti rahumeelset läbirääkimisprotsessi, aga teiselt poolelt oleks see ka meie huvides, nii et mida arvavad liikmesriigid sellest, oleme väga vastuolulisi uudiseid kuulnud. Kesk-Aafrika Vabariik alates kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuust on kogu aeg olnud genotsiidi oht. märtsist kaks tuhat kolmteist on humanitaar abiandjat äh, palunud äh, midagi ette võtta, nii et kas te tõesti leiate, et nüüd see äh, operatsioon, mille üle te otsustasite, et kas te lähete sinna nüüd kohe või alles pärast seda, kui genotsiid on tõesti ka juhtunud? Liibüa ma nägin, et ainult ühe reaga oli järeldustes Liibüat äh, mainitud, äh, aga ma tean, et te rääkisite sellest, kas te äh, saite meie liikmesriike, teatuid liikmesriike eriti vastandada neie, nende vastutusega just selles osas, kuidas need asjad Liibüas on läinud, sest see vastutus on olemas. Nemad toona keeldusid koordineerimast seda teie juhtnööride järgi siis? Thank you very much, president. Äh, suur tänu, ütleb proua Neits. Äh, tere tulemast, proua Ashton ja suur tänu teie väga põhjalikus sissejuhatuse eest eilse nõukogu kohtumise kohta, ma lugesin neid äh, lõppjäreldusi ja mind üllatas see, et väga vähe räägitakse siin Süüriast. ma ei kujutanud teile ette, et ei rääkinud seda küsimust, arutanud seda küsimust, aga et ka see, et siin ei olnud ähm, peaaegu midagi selle kohta kirjas, kas see tähendas seda, et ei jõudnud kokkuleppele või asjad olid öö, äh, nii keerulised, et ei suutnud seda isegi mitte sõnastada teiseks Venemaa. ma lugesin eelmise nädala äh, Prantsuse ajakirjast Ekspress, et äh, Prantsuse välisminister ütles teile, et Venemaa kavatseb äh, nii-öelda oma liitu üles ehitada sealpool Euraasia mandril, ehk et äkki te räägiksite natukene rohkem ka sellest ja siis tahaksin veel ka teada, kas äh, Ukraina, Ukraina puhul te ütlete, et te äh, räägite sellest äh, paketist, mida oleks võimalik kokku panna, aga kas te olete mõelnud ka karistuste peale, kas te olete neid ka ette valmistamas selleks puhuks, kui olukord muutub veelgi halvemaks? ja lõpetuseks, kas te võiksite öelda ka mida teie arvate nendest väga õnnetutest väljenditest? Thank you and thank you for coming, Baroness Ashton, at this important suur tänu, proua Ashton, et te tulite äh, siia, sest see on väga tähtis meie äh, suhete jaoks idanaaberriikidega ja Venemaaga. mul on kaks küsimust. Euroopa Liit on võtnud oma seisukoha Ukraina küsimuses ja tahaksin lepituse kohta küsida, kas te leiate, et Euroopa Liit on valmis äh, siin äh, lepitama ja kas mõlema poole jaoks on ta hea lepitaja? ja nüüd siis need eilsed järeldused äh, Ukraina kohta. Nende järelduste lõpus te ütlete, et assotsieerimisleping Ukrainaga äh, ma ei mäleta täpset sõnastust, aga et see ei ole viimane sõna Euroopa Liidu Ukraina koostöös, nii et ma tahaksin teada, kas te saaksite täpsemalt selgitada, mida see tähendab ja kuidas ukrainlased seda tõlgendavad ja kas äh, selle lause osas ju olid kõik liikmesriigid ka nõus. ja veel üks küsimus Bosnia kohta, kas te saaksite meile rääkida sellest, mida on tehtud selleks, et ennetada seda, et äh, parteid seal hakkavad äh, Äh, olukorda ainult etnilisest küljest hindama. härra esimees, vabandust. härra Tännok pidi minema Londonisse, ma mina tahan küsida tema nimel Iisraeli kohta. mõeldes selle peale, et äh, Iisraelis on tõesti suur isolatsioon, sellepärast et äh, Palestiina küsimustes äh, midagi toimunud. kas teie olete näinud nüüd äh, mingit liikumist pärast seda, kui Kerry sekkus? tema tegi ettepaneku, et tuleb tegeleda tundlike küsimustega ja nii, et kas te võiksite ka sellest natukene rohkem rääkida? kas teil on ka Äh, praegu on seal olukord kas täiesti tupikus või on siiski näha mingit liikumist? peale selle peduiinide küsimus ja ka need äh, asundused, mis on nii suured, et tegelikult kahe riigi lahendus ei olegi enam võimalik, nii et ma tahaksin teada, mida teie olete rääkinud siin ka välisminister Kerriga. ja siis veel ka paar soovitust, mis võib-olla ei lähegi üldse teistsuguses suunas, nagu ta võib-olla arvaks meil on olnud siin poliitilised eriarvamused koduriikides, kas ma võiksin teid õnnitleda, et olete tõesti viimase viie aasta jooksul päris hästi oma kaarte ära kasutanud ja ma loodan, et teie ka hiljem siis oma alternatiivsel töökohal olete sama õnnelik kui mina. aitäh, äh, aitäh, proua Ashton, teie aruande eest ja tahaks tulla tagasi ainult paari asja juurde, mida te mainisite, sest te mainisite väga paljusid asju. kõigepealt Ukraina. minu fraktsioon esindas väga selget arvamust, et ainult Ukraina ise saab otsustada oma saatuse üle, neil ei tohi olla eestkostjaid, ka Euroopa Liit ei peaks sellise asjaga tegelema, aga nii see asi ei ole. Euroopa Liit avaldab survet äh, tahab olla eestkostja ja võtab endale sellega ülesande, mille kõrgusel ta ei ole. ka Vene Föderatsioon ei peaks sellega tegelema. Ukraina peaks ise otsustama, milliseid suhteid ähm, ta sõlmib ilma igasuguse eestkost- ja eestkostmiseta me oleme seda näinud, mõningates meie liikmesriikides on ka äh, toimunud vägivallaakte, näiteks Hispaanias äh, parlamendi ees on olnud äh, probleeme ja kokkupõrkeid äh, ja on olnud äh, ka äh, meeleavaldamisvabaduse piiramist või mõelgem siis näiteks Neptuni väljakule. võib-olla varsti äh, öeldakse ka, et seal peavad olema kogu aeg korrakaitsejõud. me ei ole nõus teie se seisukohaga, et äh, on vaja eestkostet. meie ei ole nõus kellegi eestkostjaks olema, see ei ole meie roll. ja see käib äh, nii liikmesriikide kui kolmandate riikide kohta, nagu näiteks Ukraina Te võite näiteks äh, ka Ateenasse või Rooma või Portugali äh, sõita, kui te tahate näha meeleavaldusi ja kokkupõrkeid korrakaitsejõududega. meie peame äh, usaldama seda, et riigid saavad ise oma selliste olukordadega hakkama kodus. härra Donjon, ma tahaksin rääkida julgeoleku ja kaitsepoliitikast äh, mida eile ka nõukogus arutati, Kesk-Aafrika Vabariik. kolleeg Anna Gomes rääkis sellest, juba tükk aega on sellest missioonist räägitud, poliitiliselt on roheline tuli antud. milline võimalus on, et see missioon tõesti kiiresti välja saadetakse? Prantsuse minister rääkis äh, veebruari lõpust, praegu on juba üheteistkümnes veebruar ja äh, Ehm, kes selles osalevad, Eesti on äh, lubanud, äh, aga äh, kindlasti ei osale väga paljude inimestega, jääb kindlasti alla sajale tuhandele ja kuidas on Liibüaga, Liibüasse on saadetud ka, ka osaliselt ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioon, tegemist on piirihaldusmissiooniga, aga nüüd äh, samal ajal me pressist loeme, et Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia, need äh, riigid on saatnud sinna individuaalselt äh, väljaõppemissioone kohati on seal ka olnud äh, sõjaväeline mm, element, aga kollektiivselt Euroopa Liidul ei ole piisavalt usaldusväärseid äh, partnereid Liibüas selleks, et kollektiivselt selliseid missioone välja saata, aga seda teevad liikmesriigid individuaalselt ähm, et kas meil siis on vaja nii palju vahendeid kulutada selleks, et saata sinna missioon, mis ei tee praktiliselt midagi ja lõpetuseks Bosniast. Te tuletasite meelde, et Bosnias on meil ka üsna suur esindus poliitiliselt, aga, aga ka sõjaväeliselt ja minu meelest see sõjaväeline missioon Altea näitab, et äh, see ei ole eriti oluline just võttes arvesse seda, mis seal praegu toimub, nii et äh, tore oleks, kui me mõtleks selle missiooni tulevikule äh, sest äh, tegelikult äh, see, mis, see missioon ei saa midagi ära teha praegustes äh, sotsiaalmajanduslikes probleemides Bosnia-Hertsegoviinas. Thank you, thank you very much for your questions, Mr Salaf. suur-suur tänu teie küsimuste eest, härra Salafranca, ma ka tõesti tunnen teist puudust, aga viimasel ajal olen väga palju pidanud tegutsema. nüüd Ukraina ja see pühendumus, mis meil on et tuleb äh, leevendada ja lepitada. me ütlesime opositsioonijuhtidele, ka presidendile ja valitsusele ning ka kodanikuühiskonnale, et meie ei sekku, aga me oleme valmis aitama ja toetama ükskõik mil viisil. ja mis puudutab ekspertarvamust, siis see sõltub äh, äh, seda, millises küsimuses nad on nõrgad ja mille, millises küsimuses on neil abi vaja. on väga lihtne rääkida, et jah, et lepitame. aga nagu te kohe kindlasti teate ja mina ka oma kogemustest tean, lepitus võib tähendada väga paljusid erinevaid asju ja selleks, et olla kindel, et mida täpselt tehakse äh,, on vaja tõesti tulla väljaspoolt ja on vaja teada ka täpselt, mis on vajalik, nii et me tõesti ei soovi sekkuda. aga nagu öeldud, selle pakkumise me tegime ja selgelt. Victoria Newlandit tean ma väga hästi, tegemist oli eravestlusega, keegi pani selle Youtube'i, ma ei tea, kes soovis selle ümber kisakera teha. ma arvan, et mõtlete ise välja, mina teile seda ei ütle. Šveitsi ja räägitakse väga palju eravestlustes. Šveits, nüüd kolme aasta jooksul valitsus peab otsustama, mida ta kavatseb teha, nii nagu mina asjadest aru sain, tuleb neil roheline raamat äh, välja töötada referendumi tulemuste rakendamiseks ja nii komisjonis, aga ka meie välisteenistuses vaatame väga täpselt, äh, mida ütleb Lissaboni leping äh, ja kuidas siis edasi minna ja me vaatame ka väga täpselt, kuidas see mõjutab meie paljusid lepinguid äh, Šveitsiga. Te teate väga hästi, et see ei olnud see, mida suuremad parteid lootsid, nii et ka neil tuleb nüüd mõelda, kuidas edasi minna aga vaba liikumine on tõesti meie Äh, praeguse olukorra nurgakiviks ja, ja järgmiste päevade arutluste tulemused on väga tähtsad ja otsustavad selle üle, millise tee me valime ja ma tõesti loodan, et me leiame rahuldava lahenduse. Kuuba, jah, see, kuhu me oleme jõudnud, on hea, et äh, see uus lähenemine ja selle potentsiaal on hea, ka press, äh, pressikajastus on olnud positiivne nii et me tõesti peame jääma selle juurde, mida me usume, peame vaatama, millised on meie vastutused, eriti just inimõiguste küsimuses. aga me teame, et tegemist on hea lahendusega, mis võeti vastu ühehäälselt ja see on ka tähtis. Anna Gomes, olen teiega täiesti nõus, nagu te teate, meil on olnud paljusid, palju arutelusid äh, kus oleme arutanud Ukrainat ja kus polegi arutanud Ukrainat, kus me mõtleme just selle surve ja toetuse peale ehk selle kahepoolse lähenemise peale. ja Müncheni julgeolekukonverentsil meil oli tõesti arvukaid arutelusid liikmesriikidega ja, ja ka opositsioonijuhtidega ja me tõesti teame, millised on need erinevad võimalused, mis meil on kasutada nii et ma võin teile öelda, et ühtegi võimalust ei ole praegusel hetkel välistatud tahan öelda kahte asja, me soovime, et me tegutseksime positiivselt äh, kui võimalik ja teiseks äh, mina oma aruteludes valitsusega olen teinud selgeks ja presidendiga olen teinud selgeks, et meile valmistab olukord muret ja me vaatame kõiki erinevaid meie käes olevaid võimalusi. ja ma arvan, et nendest äh, sõnumitest saadi ka aru. nüüd Kesk-Aafrika Vabariik jah, operatsioon peaks sinna kohale jõudma päris kiiresti ja ma loodan, et äh, see toimub veel enne genotsiidi. ühe operatsiooni ettevalmistamine Euroopa Liidu vaatevinklist ei ole nii lihtne kui siis, kui sul on lihtsalt äh, äh, ühes riigis oma relvarühmad. jah, me kõik teame väga täpselt, kuidas me saame neid asju teha ja millistes küsimustes me oleme kõige paremad. aga et selline kiirreageerimisüksus Euroopa Liidu egiidi all kokku panna, see ei ole nii lihtne. praegusel hetkel me ei ole selleks veel võimelised ja just sellepärast me otsime liikmesriike, mis saaksid äh, teha seda, mida nad oskavad kõige paremini ja meie üritame neid toetada me suudame suurepäraselt Äh, koostada ja ette valmistada selliseid operatsioone, mille puhul me läheme kohale, ütleme, mida me saame teha ja seda me siis ka teeme. me oleme tõesti just äh, arengumissioonide puhul olnud väga edukad olnud, näiteks Atalanta puhul me olime väga edukad, üheksakümmend viis protsenti piraatlusest on tõesti kadunud, nii et tõesti see, mida me teeme, on väga väärtuslik ja sellel nädalal komisjon tegeleb selle küsimusega, töötatakse välja operatsioon, operatsioonikava üksikasjad ja ka sõjaline komisjon tegeleb sellega. ning äh, härra Danšani küsimus, äh, on tõesti väga palju liikmesriike, mis on pakkunud juba abi. Liibüa liikmesriigid olid aktiivsed Liibüas, aga mina ütleksin, et pigem Euroopa Liit ja USA peaksid tegema koostööd ja see on see, mille kallal meie ka praegu töötame. me peame tõesti koostöös oma USA partneritega ja võib-olla Washingtonis sellel nädalal ka arutame seda, et me mitte ainult julgeolekusektorit ei saaks korda, vaid meil on ka vaja institutsioone üles ehitada, on väga palju erinevaid probleeme ja Liibüa läbikukkumise üheks põhjuseks on ka see, et institutsioone kui selliseid ei ole. kui me mõtleme julgeoleku peale, siis tõesti, kui peaminister tuleb kohale, siis äh, äh, saame seda edasi vaadata, aga tõesti, koordineerimistöö on minu arvates väga tähtis ja sel, äh, seda ei saa kunagi teha piisavalt palju. nüüd Süüria, meil ei olnud järeldusi, sellepärast et viimasel kuul on kogu olukord olnud kontrolli all ja asjad ei ole äh, edasi liikunud, nii et me otsustasime, et meil on pigem vaja arutada neid asju, liikmesriigid otsustasid, ei ole meil vastuolusid, lihtsalt me üritame tõesti meeleheitlikult välja töötada, mida teha ja kas me oleme midagi jätnud kahe silma vahele, et edasi minna. väga paljud inimesed, kaasa arvatud mina, kohtume opositsioonijuhtidega kogu piirkonnas äh, ja me üritame nii palju survet avaldada kui võimalik. Genf teise konverentsil ma olin äh, ka meie partnerite kõrval ja me pikalt arutasime seda, kuidas äh, seda küsimust lahendada. härra Ševelov, äh, asepeaminister, tolliliidust, siis äh, see pidi kokku pandama maikuus ja see oleks olnud siis alguse jaanuarikuus, see on see tolliliit, millest Putin on juba mitmeid äh, kordi rääkinud ja me peame tõesti vaatama, kuidas seda teha. tõesti, me jälgime ja räägime ka Ukrainaga nendest küsimustest. ja Ukraina on ka tegelikult juba vastatud, äh, kogu see küsimus äh, Ukraina ja Viktoria kohta. proua Kroonberg mõlemad pooled ja lepitustöö Ukrainas. meil no,, me suhtleme mõlema poolega, ma olen presidendiga kohtunud mitu korda, ta on minuga ja tema meeskond on minuga tõesti tunde vestlusi pidanud, olen kohtunud ka opositsioonijuhtidega nii Ukrainas kui ka Müncheni julgeolekukonverentsil. me oleme pakkunud ükskõik millist abi, mis neid aitaks see võib olla tõesti keegi, kes lihtsalt äh, teeb märkmeid, mõni õigusekspert äh, ja tõesti, me üritame tõesti olla aktiivsemad, aga nemad peavad meile ütlema, mis neil on vaja ja meie siis üritame äh, saata selle abi. ja siis koostöö Ukrainaga. kui te ütlete nüüd, et leping ei lõpe, siis tõesti, see on selline väga ühesuunaline lähenemine Ukrainal on kindlasti üks tõlgendus, liikmesriikidel on teistsugune tõlgendus, te teate, et järeldused võetakse vastu ühehäälselt ja sellepärast lepingus üksi ei ole nüüd lõpp, vaid me tahame edasi minna. Bosnia, Bosnia puhul tuleb hoolitseda selle eest, et olukord ei väljuks kontrolli alt. seal tõesti on seal konflikti oht just etnilistel põhjustel. isegi viimaste päevade konfliktide puhul oleme me näinud, et äh, tegelikult on nende taga ka majanduslikud probleemid. nii et suur tänu teie kommentaaride eest, see oli tõesti äh, väga üllameelne teie poolt. nüüd Lähis-Ida rahuprotsess, John Kerry on tõesti teinud väga palju ära, ta on pühendunud sellele küsimusele, tema on tõesti pühendunud sellele eesmärgile, ma rääkisin ka temaga sellest, mida ta üritab teha ja ta jätkab oma tööd. see on üks tema tähtsamaid prioriteete. Iisraeliga on väga palju koostööd tehtud, Kerry üritab tõesti kokku panna raamistikku, mida ta saaks siis esitleda. Civil Libni on tõesti üks äh, tähtsamaid läbirääkijaid, ma tunnen teda väga hästi, Sabir Agat on Palestiina poolelt, nemad saavad omavahel hästi läbi ja arutelude puhul ma ei küsi kunagi, mida nad täpselt rääkisid, sellepärast et see on nende asi härra Bennett, äh, jah, on ka teine pool, iga koalitsiooni puhul on ju selge see, et on erinevad veendumused äh, ja arvamused, aga see, mis siin on selge, on see, et Iisraelis leitakse, et kui on olemas korralikud julgeolekutagatised ja ka selge Iisraeli tulevikuvisioon, siis äh, on parem kokkuleppele jõuda kui mitte kokkuleppele jõuda ja peaminister on seda ka öelnud. meie oleme öelnud, et me tõesti anname mõlemale poolele nii palju abi kui vaja, kui nad seda teevad. ja me peame sellest lubadusest kinni ning ma arvan, et see on väga tähtis. härra Meier see vahendamise kohta, jah, see kokkulepe võeti vastu nii parlamendis kui ka valitsuses ja siis äkitselt tekkis probleem. ja see probleem on tegelikult majanduslik probleem. nii et äh, ma läksin sinna kohale selleks, et rääkida, millised on lühiajalised vastatused, et kas me saaksime midagi aidata. ja ma olen üritanud Äh, tagada seda, et ma olen rääkinud kõigiga ja me tegime selgeks, et meie ei soovi seal sekkuda või vahele segada. aga äh, meie oleme kui jõutakse kokkuleppele, siis meie oleme aidanud sellele kokkuleppele jõuda, sest meil on ka oma vastutus, nii et tegelikult me peame oma vastutusest äh, kinni, me pakume abi, me soovime aidata ja ma ütlesin seda ka Ukrainas Eh, see on Ukraina lahendus, mitte Euroopa Liidu lahendus, nemad peavad otsustama, ei ole mitte mingit eh, plaani või kava, ma ütlesin teile, et ärge hakake siin mingeid kavasid eh, nõudma, te peate ise selle kava välja töötama, et teil tuleb tõesti dialoogi pidada ja on täiesti selge, et Ukraina on see, mis peab selle otsuse vastu võtma, siis härra Danšan, operatsiooni juht äh, tuli just praegu tagasi. Eesti on lubanud abi anda, seitse riiki on praegusel hetkel lubanud abistada, ma ei tea täpselt, mida nad on pakkunud, äh, aga plaani, operatsioonikava koostatakse. ja mis nüüd järgmisena juhtub, on see, et see ta nüüd äh, sõjakomisjonile, äh, äh, sõjalisele komisjonile esindatakse selleks, et seda operatsiooni siis kokku panna. ma mainisin juba Liibüat ning ka Bosniat. meil tuleb nüüd tõesti mõelda selle peale, kuidas Bosnias edasi minna Äh, praegusel hetkel, kui ma ütlesin, et piirkond areneb edasi, aga Bosnia mitte, see tähendab seda, et Bosnia on maha jäänud, kui sa räägid Bosnia juhtidega, siis sa näed, et äh, et neid tuleb aidata, neid tuleb äh, stimuleerida. suur tänu! ja nüüd järgmine voor. üks minut kõigile kõneaega. ja kõik ülejäänud. proua Ibri Sagic, palun Tackar ordförande. Eh, jag måste gå tillbaka till... Aitäh. Pean tagasi tulema Bosnia juurde, sest ma ei saanud teie eh, vastusest eh, täpselt aru, et kuidas me tagame seda, et olemasolev konflikt ei muutuks etniliseks. ma ei tea, kas te olete teadlikud sellest, et ajalehtedes äh, kirjutatakse, et, et äh, Euroopa Liit toetab äh, meeleavaldusi ja üritatakse seda olukorda ära kasutada selleks, et päästa Seidich Finchit ähm, ja et see on asi, mida ei soovitud teha. ja teised ütlevad, et ei oleks vaja hääletada, aga minu arvates on tegemist võtmeküsimusega, ma tahaks teie arvamust kuulda, milline on äh, Äh, selle äh, küsimuse lahendamise olulisus praeguses olukorras? aitäh, esimees, ma teen ühe küsimuse, mis puudutab minu riiki. ma tahaksin teada, milline on teie arvamus kahe meremehe osas, keda hoitakse kinni Indias. see on väga äh, vastuoluline küsimus ei ole ju lubatav see, et tegelikult kahte äh, sõjaväelast meremeest hoitakse kinni, kas või lausa pantvangiks võib neid nimetada. see võib äh, mulle tundub, et üks riik, kes äh, on kerkimas üheks suureks jõuks maailmas, ei tunne, millised on tsiviliseeritud reeglid. mulle tundub, et olukord ei ole üldse praegu äh, järjepidev, kuidas seda probleemi saaks positiivselt lahendada, aitäh. proua Pakk, suur tänu, oh, proua Ashton, et te äh, siin olete. mul on äh, küsimusi Bosnia kohta. enamus meeleavaldusi toimuvad föderatsioonis ja serblaste vabariigis on äh, olukord ilmselt veidi rahulikum. siis tuleb Horvaatia peaminister, sõidab Mostarisse ja siis serblased sõidavad Belgradi see näib äh, aga, näitavad, et milles probleem seisneb, see probleem seisneb Daytoni lepingus ja see probleem tuleb lahendada. Nad ei saa seal sellega ise hakkama. ma äh, õnnitlen härra Füület, et äh, ta on nii kannatlik olnud ja nii hästi vastu pidanud. viiskümmend tundi nende härradega, tõepoolest, see on liiga palju. härra Sõõresson teeb ka suurepärast tööd, aga see, mis seal kohapeal toimub, see, et äh, tõesti äh, öeldakse, et nii enam ei saa, seda ei, ei tule. Te ütlete, et meil on vaja liidreid Bosnia-Hertsegoviinas. mina neid ei näe, sellepärast et need, kes peaksid seal asju juhtima, ei tee seda. ma tahaksin küsida, et kas te ei arva, et me peaks nüüd ühiselt äh, Daytoni lepingut muutma hakkama? baronice ashton bosna i hercegovina se dugo nalazila u mrtvom kutu lugupeetud baroness Ashton, Bosnia-Hertsegoviina on tegelikult pikka aega olnud Euroopa Liidu tähelepanu alt väljas ja meil on olnud vähe huvi selle vastu, et seal muutusi toimuks. nii et minu meelest on nüüd paradoksaalne see, et Daytoni, et Kosovo ja Belgradi ja Euroopa Liidu vahel oli võimalik sõlmida ajalooline leping, et Bosnia ja Hertsegoviinas see ei olnud võimalik. ma arvan, et ei tohi enam oodata. nüüd on vaja tegutseda. mina toetan Daytoni lepingu muutmist, see on hädavajalik ja see muutus peab tulema praegu. mitte ainult tuleviku pärast, vaid selleks, et äh, olukord seal normaliseeruks, et inimesed saaksid rahulikult koos elada, nii et sellepärast ma toetan kiiret äh, programmi. ma ei äh, toeta seda mitte üksnes sellepärast, et Bosnia-Hertsegoviinal oleks üldse võimalik kunagi Euroopa Liiduga liituda, vaid selleks, et seal oleks üldse võimalik põhiseadust muuta, üldse mingeid suuri muudatusi teha. aitäh, esimees proua Ashton, ma tahaksin tõstatada uuesti küsimuse Magnitsi Magnitski juhtumi kohta. täna hommikul me arutasime me siin Ahvetis uut, uut soovitust, mis me edastame nõukogule. seal on kirja pandud nimekiri nendest isikutest, kelle puhul me soovitame sanktsioone, mis on saanud meie eelmise soovitusega kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, mille me võtsime Euroopa Parlamendis ühehäälselt vastu. miks ei ole siiamaani võetud midagi äh, ette, miks see seda ei ole nõukogu päevakorras ja Euroopa Parlament võtab nüüd vastu uue soovituse ja kui me seda teeme, millal te hakkate seda teemat oma päevakorras arutama, aitäh? Lady Ashton, wir haben im Jahre 2000 proua Ashton, ütleb härra Schultz, kahe tuhande kaheksandal aastal me nägime, et, et et et ähm, olümpiamängude varjus äh, toimus äh, Venemaa invasioon Gruusiasse ja paljud äh, kardavad, et et Sotši olümpiamängude puhul on äh, olukord äh, ka väga äh, segane, me kuuleme väga paljudelt seda, et see, mis toimub Maidanil, tuleb ära lõpetada, ma olen Ukraina opositsionääridelt kuulnud väga palju seda, et järjest rohkem on Ukraina vormirõivastes tegelikult Venemaa sõjaväelasi ja nad on kas sõjaväelised invest-, instruktorid või on tegemist sellise hiir-, hiiliva invasiooniga ja kas ei oleks vajalik, et meie teenused, teenistused tegeleks selle teemaga, et kui juba nagunii kuulatakse meid pealt ja meie kõnelusi avalikustatakse? Um, aitäh, Kesk-Aafrika Vabariik. proua Ashton ma loodan, et te võtate eelmistest samasugusest sekkumisest õppust, mis toimus Tšaadis kahe tuhande üheksandal aastal. Te ju mäletate, et see eh, missioon eh, põrkus juba algusest peale kokku erinevate raskustega. Eh, kui kindel te olete selles, et Aafrika Liit võtab kuue kuu sees üle Euroopa Liidu missiooni? teiseks ma panin tähele, et te rääkisite siin terrorismivastasest piiravatest meetmetest. mul on väga hea meel, et sellele tuli tuli väga tugev vastus, aga kas te olete võtnud arutelu alla, et teha nimekiri terroristidega seotud rühmitustest, kes tegutsevad praegu Süürias? ning lõpetuseks üks punkt, mida päevakorras ei olnud, aga mis oleks võinud olla Zimbabwe küsimus. ma märkasin ma loodan, et kahekümnendal veebruaril me näeme, et võetakse ära piiravad meetmed Mugabes. kas te leiate, et see kõik on piisavalt edasi läinud, nii et on võimalik praegusel hetkel juba neid piiranguid maha võtta, aitäh? Thank you, Mr Chairman aitäh, esimees, eelmise nädala täiskogus me hääletasime kuut resolutsiooni, aru, siis Lääne-Balkani eduaruandeid, ehkki päevakorras äh, ei olnud äh, neid küsimusi. Serbia ja Kosovo on küsimused. aitäh, et te näitate meile, et diplomaatia on selline moodus, kuidas on võimalik lausa võimatut saavutada. milline nägemus teil on, millised saavad tuleviku arengud olla nendes küsimustes? olukord on äh, praegu nagu ta on, kuidas on võimalik meil piirkonna stabiilsuses mingit mõju avaldada? Bosnia-Hertsegoviina kõik küsivad endalt küsimusi. meil on vaja väga selget strateegiat või tegevuskava, mis oleks kokku lepitud kõikide, kordan, kõikide liikmesriikide poolt ja seda peab rakendama väga jõuliselt. mingeid lisatähtaegu ei tohi paika panna. kui me seda teeme, siis see olukord kordub tulevikus uuesti. aitäh! aitäh! proua Prissagic, Anna. minu arvates üsna šokeeriv kujutada endale ette, et Euroopa, et, et keegi võiks üldse sellist vihjet teha, et Euroopa Liit on nende konfliktide taga. mina leian et praegusel hetkel on kaks või kolm elementi, mida tuleb arvestada. esiteks, see ei ole esimene kord, mil Sarajevo eh, liidrid on eh, andnud hoiatava, me on saanud, me oleme saanud märguande sellest, et inimesed ei ole rahul valitsusega siin on olnud ka teisi märguandeid, mis oleksid pidanud saatma liidritele selge sõnumi ja iga kord me oleksime, me oleme saatnud liidritele ja valitsusele äh, Eh, selge sõnumi, et asjad ei saa niisuguseks jääda ja inimesed ei jää sellega nõusse, et midagi tuleb ette võtta. ja kõik on väga frustreeriv, nimelt see, et eh, meie jõupingutused ei ole vilja kandnud. käisin proua Clintoniga ka seal kohapeal ja arutasime seda ja ma mäletan, milline frustratsioon meil oli. me üritasime Bosnia ja Hertsegoviinat toetada tahtsime nende huvisid arvesse võtta ja juba alguses Serbia ja Kosovo dialoogi ajal me tahtsime osutada, et jah, me saaksime, Euroopa Liit ja USA omalt poolt erinevatel moodustel saame neid aidata ja need sõnumid on äh, siiamaani täpselt samaks jäänud. sealt alates oleme me panustanud väga suure jõuga ja suure energiaga nendesse äh, abipakkumistesse ning komisjon on üritanud seda ka edaspidi teha. Ameerika Ühendriigid on üritanud seda omalt poolt koha peal teha, me oleme seal kohapeal väga palju käinud ja me oleme iga kord üritanud neid veenda ja isegi äh, Äh, Kosovo dialoogi ajal ma läksin sinna ja ütlesin, näete, et nemad saavad hakkama, nemad jõuavad kusagile ning teie peaksite olema osa piirkondlikust lähenemisest, ka teie riik jõuaks edasi minna ja meie saame teid aidata. ja praegu on samasugune frustratsioon, sellepärast et majanduslikust äh, lähtekohast on olukord äh, jäänud endiselt kehvaks ning see ei muutu, kui valitsus ja liidrid ei võta eh, reforme ette. sest, eh, aga me ei saa ju sundida kedagi midagi tegema, me võime neile ju rääkida nii palju, kui tahame, mida peab tegema, aga lootus on see, et need hoiatavad märguanded jõuavad nende teadvusesse lõpuks ja nad võtavad midagi ette, etnilised aspektid see on probleem, on paar märguannet selle kohta, et tegemist on ka väljaspool Sarajevot toimuvate etniliste pingetega, kuid äh, praeguseni tundub see, et ähm, see ei ole eriti ähm, jõuliselt äh, üle terve riigi levinud ja me peame taaskord äh, saatma selged sõnumid, et seda ei tohiks ka toimuda mitte ühegi konflikti puhul. ma äh, olen rääkinud Horva-, Horvaatia välisministriga, Serbia välisministriga, Türgi välisministriga, eile tegin sedasama, et meil on vaja ka seda öö, eh, probleemi, selle probleemiga tegeleda aktiivselt. Itaalia mereväelased, härra Panseri, nagu me juba välisministrite nõukogus ütlesime, siis meid, see on väga öö, eh, rahutuks tegev nii Itaalia valitsusele, aga sama murepunkt on ka kõikide teiste liikmesriikide ministrite peas. kui nüüd hakatakse, et kui nüüd leitakse, et terrorismi vastases tegevuses arreteeritud mereväelased saavad süüdistuse eh, terrorismis, siis see on väga murettekitav see, me saatsime selle sõnumi Indiale läbi oma delegatsiooni täna hommikul ja mina olen teinud seda nii suuliselt kui ka kirjalikult. olen mitmel korral kohtunud äh, välisministriga, samuti riikliku jalg-, julgeolekunõukogu, nõunikuga ja olen sellest rääkinud, asi ei ole ainult surmanuhtluses, vaid selles, millist seadusandlust äh, kasutatakse. kes seda ei tea, siis seda üritatakse nüüd teha terrorismivastase võitluse seaduse äh, abil ja seetõttu oleks justkui Itaalia selline terrorismiohuga riik ja see ei ole aktsepteeritav. ja me tahame seda väga selgelt välja ütelda. proua Pakk, Bosnia, jah, ma juba mainisin äh, eri inimesed käivad eri riikides, ma rääkisin eile Horvaatia, Serbia, Türgi välisministritega ja ka teiste kolleegidega, et me peame mm, midagi ette võtma koostöös erinevate riikide vahel selleks, et toetada Bosnia-Hertsegoviinat, kus elavad väga paljud inimesed väga erinevatest etnilistest rühmadest. ning Kosovo peaminister tuleb homme Brüsselisse, et ette valmistada meie järgmist dialoogi. meil on veel mõned asjad arutada ja üks nendest teemadest, mida arutada, on Bosnia. sest kui äh, kokkuleppeni jõutakse ja ma olen öelnud, et nemad peavad olema eeskujuks kogu piirkonnas, äh, et ka teised saaksid oma probleemid lahendatud seal ja ma loodan, et need meetmed, mis vastu võetakse, jõuab kõikide kogukondadeni et see ei jääks ainult äh, siis Bosniasse. härra Pikula. Bosnia taaskord, ma juba mainisin Serbia-Kosovo lepingut me peame tegelema nende küsimustega, mis äh, on siin varjus või mis on äh, õhus. me, tegemist on poliitilise stagnatsiooniga suurel määral ning majandusstagnatsiooniga. tööpuudus on liiga kõrge, äri ei õitse, seal on väga palju tõsiseid probleeme liidrite tasandil ei ole paika pandud õigeid meetmeid ja inimesed ei saa edasi liikuda äh, NATO või Euroopa Liidu suunas, mis on nende eesmärgiks ja nad peavad lahenduse leidma ja meie peame neid aitama ja me teame, mida teha tuleb, aga me peame eh, nägema, et eh, liidrid võtavad ohjad enda kätte ja võtavad vastu otsuseid. Magnitski juhtum, proua Ojuland, pean ütlema seda, et eh, tegemi-, me oleme võtnud vastu ette, ettenägematuid, täiesti ootamatuid otsuseid nõukogus just eriti selle postuumse kohtuotsuse tõttu me oleme kõikides aruteldes Venemaaga seda küsimust ka arutanud. väga sageli välisministrite nõukogus ei mainita seda juhtumit otseselt, aga see on alati kõikidel äh, Ehm, meeles ja me peame leidma moodused, kuidas sellega tegeleda, meil on vajalik jõuda ka ühehäälsuseni selles küsimuses, kindlasti on meie seisukoht kõikidele ehm, Venemaal teada. härra Schulz, Gruusia küsimus, Sotši järgne Venemaa, mis vaatame, mis nüüd järgmisena toimub minu arvates ei ole nii palju Vene nõunikke, Ukrainas, mina ühtegi ei kohtun, kohanud, aga te olete, teil on täiesti õigus, liiguvad jutud, et venelased annavad oma abi. Nad äh, aitavad, äh, nad üritavad justkui varjata seda sõbraliku abina naaberriigile Van Olden, Kesk-Aafrika Vabariik. me ju alati võtame õppust, iga missiooni äh, puhul tuleb ette asju, äh, millega edasi minna ning sõjaväelise koostöö puhul on üks väga hea asjaolu, ma ei tea, kas te olete käinud äh, Atalanta missiooni puhul koha peal, admiral Tarand ja tema eellased on alati öelnud, et koostöö puhul on väga hea see, et siit on midagi õppida ja, ja tulemuseks on see, et me saame üksteise parimaid tavasid tundma õppida ja niimoodi me e, muudkui areneme, areneme muudkui edasi, kuidas asju lahendada Aafrika Liit on juba praegu võtnud Kesk-Aafrika Vabariigis üle juhtimise, nad on juba seal kohapeal praegu aga ootame ÜRO missiooni, mis äh, toimub sügisel ja mis on siis äh, ka koostöö võtmeks. Te teate, et äh, missioon sai, selle missiooni kohta koostati Julgeolekunõukogu resolutsioon terrorismi küsimus, te teate, et me võtame seda väga tõsiselt. Zimbabwe saatsin just jah, vastus teie küsimusele on jah. sellepärast, et meil on toimunud liikmesriikide vahel väga palju arutelusid, äh, eriti just selles küsimuses, mida teie mainisite, aga oleme rääkinud seda kohapealsete poliitikutega ja nendega, kes on siin käinud. Äh, me oleme jah, õiges äh, kohas, kus tegutseda kui nüüd, äh, kui asjad hulluks lähevad, siis on liikmesriigid valmis koha peale tagasi minna. ja täna hommikul me rääkisime, et Zimbabwe on minemas ähm, on, on muudatuste teel ning me peame jälgima tähelepanelikult, mis härra Kukk on. ebastabiilsus äh, piirkonnas, jah, see on seal olemas ma ei ole nõus sellega, et me peaksime väga jõuliselt hakkama Bosnias midagi rakendama. liidrid Bosnias peavad otsuseid vastu võtma, mida teha ja nad peavad mõistma, et selleks, et riiki edasi viia, tuleb tegutseda. ja see jääbki nende otsustada. suur tänu, meil on ikka veel aega mõned küsimused esitada. härra Liisek, palun suur tänu, härra esimees, nagu kuna Anna Ibrisagis rääkis rootsi keelt, siis mina räägiksin poola keelt, ütleb kõneleja. aitäh. tahan tulla tagasi Gruusia teema juurde. kuna olen Gruusia raportöör härra Schulz juba rääkis sellest teemast, aga siin on, tahaksin rääkida nüüd Abhaasia jagamisest äh, turvatsoonideks enne äh, olümpiamänge, see ei ole ainus asi, mis meid, äh, meile muret tekitab. viimases resolutsioonis, mis Strasbourgis vastu võeti, viisame sellele, et äh, Gruusia piirile ehitatakse äh, piiri öö, öö, E, rajatisi, seda, neid äh, nihutatakse äh, edasi sellele alale, mida kontrollib Tbilisi valitsus. Äh, kuidas seda protsessi peatada, kas tuleks peatada? härra Kreisel-Dörfer, ähm, küsimus Süüria kohta. praegu tegeldakse keemiarelvade hävitamisega, aga sellest hoolimata jätkub äh, tapmine. probleemiks on ju see, et lapsed surevad, inimesed invaliidistuvad, äh, haiglates saavad otsa ravimid. kuidas edeneb äh, Euroopa Liidu äh, soov pagulaste, pagulaste hädasid leevendada ja ja kui võttes arvesse praegusi Sotši olümpiamänge, siis pra-, kas kõik äh, on äh, praegu Venemaal äh, peatatud, kas kõik on praegu lume all, praegu tuleks ju siiski tegeleda vähemalt nende nälga surevate ja surevate lastega. kuna Briti konservatiivid juba rääkisid siin tundlikest küsimustest, siis ma lihtsalt küsiksin Ukraina kohta. ma tean, et teil oli ka arutelu Briti parlamendis ja nõuti sanktsioone ja ma nägin, et äh, ka nõukogu ei kommenteerinud seda eile. teiseks, äh, te olite väga tagasihoidlik oma kommentaarides, aga samas koostöö Venemaaga on äh, väga tähtis Genf kahe jaoks ja mõlemad pooled ootavad ka tegelikult Venemaa tippkohtumise tulemusi selleks, et meil oleks võimalik konstruktiivselt mõjutada Süüria kriisi lahendamist. Skopje peaminister käis teiega eile õhtul õhtusöögil, te saate aru, et minu ülesandeks on äh, lõpetada teatud asjade juhtumine seal riigis. mul olid pikad arutelused kreeklastega selle kohta, mida on veel võimalik nende eesistumisel saavutada, nii et äkki te võiksite meile paari sõnaga öelda, kuidas me saaksime ka selle Euroopa Liidu kandidaatriigiga edusamme teha, aitäh! härra Macmillan Mann, palun. Eh, aitäh, proua Ashton, mul on üks märkus ja üks küsimus. ma tervitan seda, et isikute vaba liikumine Šveitsiga on äärmiselt oluline teema pärast seda, mis toimus pühapäeval. Te varsti reisite USA-sse kas teil on äh, ka mingeid ootusi, mis on seotud äh, järgmisel kuul toimuva tippkohtumisega Brüsselis ja äh, kus osaleb ka president Obama? härra Štija ähm,. Izetbegovič ütles, et et ta oli kontaktis Türgi peaministriga ja ta palus Türgilt abi. kas, äh, kuidas teie seda kommenteeriksite, võttes arvesse teie sõnu, et Euroopa Liit peab võtma juhtrolli, kas härra Izetbegovitš oli ka teiega kontaktis või mõni teine Bosnia-Hertsegoviina liider oli teiega kontaktis ja milliseid konkreetseid samme teeb Euroopa diplomaatia? suur tänu, proua Ashton Äh, tere tulemast ja palju õnne selle puhul, et teid Nobeli rahupreemia kandidaadiks esitati. mul on küsimus Bosnia kohta, ma tean, et te lähete esmaspäeval Bosniasse, aga ma tahaksin toonitada seda, mida Anna Ibrisagic juba ütles ja ka härra Kukan. rahu pandi Bosnia-Hertsegoviinale peale ja nüüd tuleb ka teatud lahendused neile peale panna. inimesed kohalikke poliitikuid seal ei usalda. kui te tahate praegusest kriisist välja tulla, tuleb tõesti midagi ette võtta nii et nemad ootavad, et teie olete see inimene ja ka see institutsioon, mis selle lahenduse neile toob. nii et ma olen tõesti sellele vastu, et äh, Sedich Indicatesi juhtumit ei hakata siin rakendama, ei ole siin vaja mitte mingeid sillaklausleid, inimõigused kehtivad. olukord on tõesti kahtlane, kes praegu neid seal kolm-nelja-viie aasta pärast võib-olla rohkemgi äh, nii et meil on tõesti vaja põhiseadus uuesti üle vaadata ja riik toimima panna. ja siis on veel midagi, mida meilt oodatakse, et teie kohalikke poliitikaid sunnite midagi majanduse osas ka ette võtma. E, e, härra Koval, aitäh. proua Ashton Mm, mm. kuidas teie sellesse suhtute, et Euroopa Liit koos USA-ga koostab äh, ühise plaani, kui me räägime äh, suhetest Ukrainaga, millised on teie ühised äh, kogemused ja ma tahaks küsida ka energeetika kohta Ukrainas, me oleme juba allkirjastanud lepingu, aga me kuuleme, et kui tegemist on South Streamiga, siis Ukraina on pettunud äh, võib-olla ei ole meil tulevikus mingit õiguslikku alust koostöö jaoks, sellepärast et Ukrainas asjad korralikult ei toimi. võib-olla Ukraina üldse väljub sellest ühisest energiapoliitikast? tänu nende küsimuste ees, vastuste eest küsimustele. proua Ashton, millal te ootate läbirääkimisi USA ja Kanadaga ka viisade kohta selleks, et kõiki Euroopa Liidu kodanikke võrdselt koheldaks, ehk siis kõikidest liikmesriikidest, te teate, on veel viis liikmesriiki, mille puhul kodanikel on vaja viisat selleks, et USA-sse või Kanadasse minna, siis veel üks organiseerimisalane küsimus. meile valmistab äh, muret äh, areng kunagises kommunistlikus riigis kuidas on äh, lugu sellega, et välisteenistuses on äh, diplomaate, kes varem töötasid äh, kommunistlikes riikides luureteenistustes, kas teil on selliseid inimesi ja kuidas seda kavatsete lahendada? no no you can take them for four more yeah.. Mr Kazak. härra Kazak. Kazak. благодаря, уважаема баронесс Аштън, ще ви върна на въпроса за aitäh, lugupeetud kõrge esindaja. palun lubage, et ma tulen tagasi Iraagi juurde. Te mainisite, et vägivald äh, suureneb. Euroopa Parlament mõni äh, aeg tagasi võttis vastu resolutsiooni äh, seoses vähemuste väga halva olukorraga, eelkõige Türkmeeni vähemuse tõt, mm, olukorra tõttu me näeme igapäevaselt tapmisi, pommirünnakuid, inimesi tapetakse ainuüksi sellepärast, et nad äh, elavad Kirkukis piirkonnas, kus on nii kurdi autonoomia, aga millest on huvitatud ka teised äh, vähemused, ma arvan, et Euroopa Liit ei ole piisavalt palju ära teinud selleks, et äh, neid äh, vähemusi ja ka neid kogukondi kaitsta. kas teie arvates oleks võimalik midagi veel teha, et äh, olukorda muuta? ja meil on kolm külalist, kõigepealt saab sõna härra Plenkovitš. suur tänu, esimees Brock, proua Ashton, ma kuulasin väga täpselt teie märkusi ja me peaksime olema väga ettevaatlikud. me ei peaks siin mitte ainult Bosnia sotsiaalset lõhet vaatama, sest tõesti tegemist on äh, ühe riigi kodanikega ja härra Sörens äh, ja sõjalise äh, sõjaliste operatsioonide juht ja teie oma visiidil esmaspäeval peaksite tõesti vaatama, kuidas kiiresti reguleerida ja olukorda stabiliseerida. selleks, et Bosnia-Hertsegoviina jääks Euroopa rajale, me ei sohi siin järgmist ajaloolist viga teha. Hvala lijepo, baronice Ashton. Vi ste rekli da su uglavnom nemiri nastali zbog... Proua Ashton, te ütlesite, et konfliktid tekkisid eelkõige rahulolematuse tõttu. Te teate, et kapital vajab äh, turvalisust ja avatust ja see on äh, ka selge sõnum investoritele. E, nad äh, muutuvad väga ettevaatlikuks. meie oleme Horvaatiast ja me loomulikult tunneme väga hu suurt huvi Bosnia-Hertsegoviina olukorra vastu ja mitte ainult meie, vaid kogu Euroopa Liit. sest tegemist on äh, ju ka saja kilomeetri välispiiriga, Bosnia-Hertsegoviinal ei ole muud alternatiivi kui ainult Euroopa Liit, aga loomulikult on praegu vaja lahendust. seetõttu minu küsimus, et äh, kuidas saate te aidata, kuidas te saate anda panuse sellesse, et olukord laheneks ja et me liiguks edasi? Uh, Madame, uh, thank you very much, uh, Mr President. suur tänu, härra esimees, proua Ashton, kolleegid austades kõike seda, mida siiamaani on öeldud Bosnia ja Hertsegoviina kohta, palun lubage mul siiski öelda järgmist. austades teie ja meie aega, teen lühidalt. nii et ma teen lühikese avalduse ja esitan kaks küsimust. olge teadlik sellest, kui raske on sealne sotsiaalne olukord ja inimeste meeleheide. me peame arvestama sellega, et äh, vandalism ja vägivald, mida me praegusel hetkel näeme, ei ole mitte ainult sotsiaalsed küsimused ja nüüd on mul ka kaks küsimust. mida võib Euroopa Liit teha selleks, et vähemuste õigusi kaitsta, eriti neid kaitsta vägivalla eest ja kuidas me saaksime kasut-, kaitsta nende, ähm, neid vähemusi, keda on kõige vähem Bosnia-Hertsegoviinas ja kas me oleme teadlikult sellest, et teatud protsessid võivad saada käima lükatud tagaukse kaudu, samal ajal kui meie mõtleme alles selle peale, mis tegelikult Bosnia-Hertsegoviinas toimub? Thank you, Mr President um,. I'll try and answer all of these. suur tänu, üritan kõigile vastata, kui saan. härra Liisek Iraanik ja Gruusia ning politsei ja piirivalve roll. ma tõlgendasin seda teie muret selle kohta, mis toimub äh, Lõuna-Abhaasias ja Kaukaasias ja need politseireidid seal. Gruusia valitsus võitleb seal selle nii-öelda okastraadi liikumise vastu see on väga tähtis, et me jätkaksime oma tööd, et me tõesti jälgiksime, mis seal toimub ja meil tuleb tõesti rääkida Gruusia territoriaalsest terviklikkusest iga kord, kui vaja. on väga tähtis, et me Gruusiaga le lepingule alla kirjutaksime ja Gruusia saaks tunda seda meie toetust, et me soovime, et Gruusia liiguks edasi. ja meil tõesti tuleb äh, läbi suruda see resolutsioon, mis kongress, konverentsi lõpus vastu võeti ja mida siiamaani pole veel sajaprotsendiliselt rakendatud. Need sõnumid on väga selged ja otsekohesed ja me peame neid ikka ning jälle välja saatma. Te küsisite, härra Klaas-Dörfler, minu kohta Süürias Süüria kohta küsisite minult ja see, et kuidas aidata pagulasi kuus koma viis miljonit riigisisesest põgenikku on seal Süürias ja te teate, et on miljoneid inimesi, kes kannatavad nii Süürias kui ka väljaspool Süüriat. me tõesti koondame liikmesriikide abi, meil on, oli Kuveidis ka konverents jaanuarikuus selleks, et leida ressursse, aga raha, mis on leitud, ei ole piisav ja samal ajal olukord muutub järjest halvemaks. meil on kaks probleemi, meil on vaja piisavalt äh, raha selleks, et osta kõike, mis vaja ja teiseks tuleb äh, anda ka seda abi. kuna konflikt koha peal muutub üha õudsemaks, sest seal on erinevad rühmitused äh, ja väga raske on relvarahu kontrollida, me näeme siin küll katseid ja erinevaid protsesse ja peale selle on meil vaja ka varustust, mida jagada rahvale. nii et see peaks tegelik olema nii-öelda Genf kahe konverentsi varaseks saagiks aga me loodame, et me tõesti saame rohkem ressursse, sest inimesed on ka valmis rohkem andma. ja muide, mis peale selle tuleb meil mõelda ka Süüria ülesehitamise peale, mis on ka veel tohutu töö. Richard Howitt, on väga tore sind näha siin äh, nõukogu vaikis, jah, vaikis võib-olla oma järeldustes, aga mitte oma töö ajal. nagu ma ütlesin, meil on selline tööriistakast, erinevad võimalused, mida me kasutame selleks, et äh, hoolitseda selle eest, et õiged asjad toimiksid, meil tuleb kaitsta inimesi ükskõik, kus nad ka poleks ja tuleb hoolitseda selle eest, et me pakume abi ja toetust meil on ka tõesti võimalus teha muud, kui vaja. aga meie üldine põhiline lähenemine on see, et me üritame alati toetada dialoogi, et dialoog oleks viljakas, et inimesed räägiksid omavahel. ja me üritame toetada neid, kes tõesti on huvitatud edasiliikumisest meie tegime selgeks, et nüüd on tähtis see, et vägivalla puhul Ukrainas tuleb lihtsalt kurjategijad kohtu ette viia ja seda tuleb teha avatult ja läbipaistvalt ning hoolitseda selle eest, et inimesed tõesti tunnevad ka, et õigus on jalule seatud. ja see on see meie lähenemine selleks, et lõpetada seda, mis on inimeste jaoks kõige murettekitavam, just see vägivald nende endi vastu. ja siis kogu see poliitilise kursi küsimus. Venemaaga koostöö Süüria küsimustes, sellest oleme me ikka ja jälle rääkinud dialoogides, mitte ainult ametlikes, vaid ka meie kohtumistes muidu. me teeme Venemaaga suurepärast koostööd Iraani küsimuses. Iraani läbirääkimiste järgmine voor peaks saama alguse järgmisel nädalal, venelased on kohal, nad on meie võtmetähtsusega partnerid, nii nagu on nad ka meie põhilised partnerid Kesk Ida rahuprotsessis ja Süüria puhul on tõesti humanitaarabi küsimus, pluss siis veel ka Al-Assadi küsimus. ma tõesti kohtusin eile õhtul härra Šibovskiga, me rääkisime sellest ja mul on tõesti väga hea meel, et te jälgite seda, mis toimub, sest see on see küsimus, kus me teame, kui delikaatseks asjad võivad minna. jällegi meil tuleb vaadata, milline oleks potentsiaal riigi jaoks siis, kui küsimus saab lahendatud. härra Milan Mon. jah, tõesti olin USA-s sellel nädalal ja oleme pidevalt ühendus, mis puudutab äh, tippkohtumist, siis päevakord alles praegu pandi kokku ja neljapäeval äh, lähen Valgesse Majja ka, aga suure tõenäosusega räägime majandusküsimustest, äh, siis ka kogu see TTIP lepingu küsimus, äh, siis ka välisminister Kerry ja mina oleme seal kohal ja tõesti, meie koostöö on väga tihe ja väga tõhus väga paljudes küsimustes, millega meil tuleb tegeleda. ja ma arvan, et see tuleb ka tippkohtumisel välja. härra Stier te rääkisite välisministritest ja küsisite, mis siis seal, ma ei tea täpselt, Äh, nii hommikul kui lõuna ajal. see, mida meie rääkisime, oli koostöö. me oleme Türgiga alati rääkinud Bosnia-Hertsegoviinast ja nendest aruteludest, mis toimuvad äh, selle kohta, kuidas me saaksime riiki nüüd toetada ja Türgi on ilmselgelt kaasatud aga ma ei tea päris täpselt, kes ja millal, nii et ma ei saa teie küsimusele vastata härra Katšin, te ütlesite, et äh, rahu pandi peale ja nüüd tuleb ka lahendus peale panna. ma arvan, et kui te olete näinud seda julma sõda Balkani riikides, siis lahenduse peale panemine nii-öelda rahu toomisena oli tõesti väga tähtis, aga ma ei usu, et praegusel hetkel me saaksime midagi sarnast teha. ja see, mis meil on olemas, on poliitiliselt võimekad juhid, kes on valitud ja nemad peavad leidma nüüd lahenduse, et edasi minna, nii et olukord on teistsugune. tõesti, rahvusvaheline kogukond peab hoolitsema selle eest, et inimesed tunneksid, et nad on esindatud ja selles pole mitte mingit küsimust. kui me räägime vägivallast ükskõik kus ükskõik kus me käime, kus me näeme hukkunute hauakive, siis tõesti see olukord on väga raske. nii et meil tuleb edasi minna, aidata neid selle endid ise selle lahenduse peale panemisel. härra Kovatšov, teie küsisite tulemuste kohta mis saavutati selleks, et kõik Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud saaksid minna USA-sse ja Kanadasse ilma viisata. jah, need küsimused käivad, ma ei hakka teile rääkima diplomaatidest, ma tean, et te tegelikult ei eeldanudki, et ma sellele küsimusele vastaks. härra Kasak. Iraagi kohta. vähemused piirkonnas me Iraagi ametivõimudega teeme koostööd valitsuse peaministriga, kõikide inimeste kaitse Iraagis on väga tähtis ja meil on vaja korralikke suhteid ja assotsieerimislepingut, see on tegelikult osa poliitilisest mängust, nii et see on tegelikult meie praeguse dialoogi üks osa ja igasugused ettepanekud igasugused äh, küsimused selle kohta, et enam, vähemusi ei ole korralikult koheldud, sellega me oleme tegelenud ja tõesti tähtis on see, et ametivõimud vähemusi kaitseks. see ei ole see, et seda oleks näinud äh, viimastel päevadel. kui on nüüd midagi juhtunud, siis palun andke mulle selle kohta teada. härra Plenkovitš. Peeter Sörens ja kogu see muu küsimus Valentin Iško kohta meil tuleb Bosnia-Hertsegoviinaga edasi minna, meil on väga palju erinevaid inimesi kohal, kes teevad koostööd ning ma arvan, et te tõesti teete suurepäraselt koostööd. meil tuleb neid inimesi toetada. proua Suitsa. ja proua Pussek Te rääkisite Bosnia-Hertsegoviinast, jah, tõesti, investeeringud on tähtis küsimus. probleem on selles, et majandus nii-öelda ei vasta stiimulitele ja selleks, et edasi minna, peaks olema ka võimalus investeerida. Bosnia-Hertsegoviinas on tõesti inimeste meeleheide väga suur. nii et olen sellega nõus ja see on ka üks küsimusi, mida tuleb nendega jälle arutada, ehk et kuidas lahendada osa nendest probleemidest ja ka näiteks töötuse küsimus proua Pusic, tõesti, vähemuste küsimus on meie jaoks üks tähtsamaid küsimusi ja selleks, et hoolitseda selle eest, et küsimused läheks edasi, tõesti Finchi asi lahe, vajab lahendust ja siis majanduslike probleemide lahendamine ja siis tuleb näidata ka poliitilist juhtimist ja seda on tõesti seal väga palju vaja ja see oli kõik. suur tänu, ütleb härra Brock ja saime kümme minutit rohkem proua Ashtonilt. suur tänu, see oli väga hea arutelu. on täiesti selge, et meil tuli hüpata ühelt küsimuselt teisele, kuid ma ei hakanud siin sellest probleemi tekitama. suur tänu tulemast. ja ma arvan, et meil tuleb neid küsimusi ka edaspidi arutada, sellepärast et välispoliitiline tegevuskava muutub üha valusamaks ja valulikumaks just nende küsimuste pärast, mis praegu on tõstatatud ja just ka järgmiste päevade pärast. ja loodan äh, ja soovin teile palju edu Ukrainas. That's Herren, thank, uh, gentlemen, at 5 o'clock we'll start in Jean Forcu 1 with David together, for all the people who like, a discussion with the former South African president. meil toimub Tabu Mekiga, kunagise Lõuna-Aafrika presidendiga arutelu äh, ebaseaduslike rahavoogude üle Aafrikas. kõik, kes on huvitatud sellest, minge arengukomisjoni ruumi neli kuu üks